meil on peaprokuröri ametisse nimetamise kuulamised veel pärast kavas, nii et te ei taha aega raisata, alustame. tegemist on meil hetkel arutelu, ühisaruteluga Liibe, TV ja Troa komisjonide ühine arutelu äh, delegatsiooni külastusest äh, detsembris kaks tuhat kaheksateist, kümnendal ja teistkümnendal kuupäeval Äh, Marokos Marrakechis toimunud valitsustevahelisel foorumil ja kuulame siis aruannet Marrakechi konverentsilt. tervitame siin äh, ka arengu ja TV komisjonide esindajad. Linda, ma tean, et sa tuled praegu alles reisilt, oled teisel kohtumisel. et ma, et no rahvusvaheline rändekokkulepe võeti vastu, nagu te teate, meie komisjon tegeles sellega ka päris pikalt. räägime sellest, kuidas parlament oma tööd jätkab ülemaailmse rändepaktiga, nagu me oleme seda teinud alates New Yorgi deklaratsioonist septembrist kaks tuhat kuusteist. tervitan Lotte Knutsenit ja tänan tema kolleege Euroopa välisteenistusest. on meil siin ka DigiHome'i, IOM-i ja ÜRO volinike, põgenike ülemvoliniku ameti esindajad, kes on täna meiega, tänan teid töö eest. nii palju minu poolt hetkel. annan juht nüüd järje üle Lindale. suur tänu, Claude. vabandan, et ma pisut hilinesin just jõudsin tagasi Senegalist valimisvaatlemismissioonilt, tulin tagasi, lahkusin suvest ja tulin taga, lahkusin sügi-, talvest ja tulin tagasi suvesse, mul ei ole isegi riideid sooja ilma jaoks, igal juhul tulen äh, sama soe kui Dakaris. igal juhul kena on näha, et päike paistab ja räägin nüüd siis Marrakechi lähetusest, olin delegatsiooni juht kus me siis võtsime vastu rahvusvahelise rändepakti ÜRO valitsustevahelisel konverentsil. aruandest peaks teil, aruannet peaks teil kõigil ka olema, kus oli ka nimekiri erinevatest kolleegidest, erinevatest fraktsioonidest, kes seal käisid. parlamendi osalus oli, oli kõrgetasemeline, osalesime kõrgetasemelisel sessioonil Euroopa Liidu delegatsioonis oli ka volinik Abramopoulos. meil oli võimalus Euroopa nimel võtta sõna teisel kõrgetasemel sessioonil ja saime teha avalduse ka seitsmekümnendal inimõiguste deklaratsiooni aastapäeval oli, olid ka äh, muud kohtumised, kohtusime Michel Bachelet'ga, inimõiguste ülemvolinikuga, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni esindajatega, UNICEF-i esindajatega, mm, näiteks Mehhiko suursaadikuga kohtusime. ja üks põhjusi, miks me parlament Marla-, Marrakechi soovis sõita nii kõrgetasemelise delegatsiooni liikmena, oli näidata meie toetust rändepaktile ja nagu teate, äh, see kohta, sellest räägiti palju meedias, ka libauudiseid levitati väga palju sotsiaalmeedias. räägiti väga erinevaid lugusid, et see on mingisugune salakonverents näiteks räägiti. väga, väga palju väärinfot liikus. ja paraku selle tulemusena mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid hääletasid rände kokkuleppe vastu ja mitmed jäid erapooletuks nii et äh, üldassamblee hääletusel järg-, sellel järgneval nädalal New Yorgis sada viiskümmend kaks riiki hääletasid poolt, viis hääletasid vastu, Tšehhi Vabariik, Ungari, Iisrael, Poola ja Ameerika Ühendriigid. kaksteist jäid erapooletuks, nende hulgas oli Euroopa Liidu riikidest Austria, Bulgaaria, Itaalia, Läti ja Rumeenia. ja Austria oli tollal eesistujamaa Slovakkia ei registreerinud oma hääletust, nii et mida me sellest õppisime, on see, et ÜRO protsessid minevikus ei ole päl-, pälvinud sellist avalikkuse tähelepanu, nii et võib-olla peaksime nüüd õppima sellest, et meie kommunikatsioon peaks olema tõhusam selles osas, mis rändelepe on. väliteenistusest saime väga hea briifingu materjali ja pidevalt ja see aitas meil väärinfot ka kummutada. kuid kokkuvõttes, arvestades poliitilist õhustikku, hetkel siiski väga palju väärinfot minu arvates seda teadlikult levitati nende poolt, kes oli ÜRO protsessi vastu. ja me teame, et paljud ÜRO protsessid on nüüd küsimärgi all, sellepärast on seda enam oluline, et parlament näitaks üles toetust mitmepoolse süsteemi toetuseks. tulevasse vaadates võib-olla oleks, on see veel, on nüüd olulisemgi veel. rändekokkuleppega algas protsess ÜRO-s ja meie ettepanekud raporti osa, raportis on see, et parlament peab olema täielikult kaasatud nendesse protsessidesse jälgida rändepakti rakendamist ja kuidas see on seotud tulevase õigusloomega. see tähendab rahvusvahelise rände korraldamise aspektiga tegeleda ja kaks tuhat kakskümmend kaks ürituse ettevalmistamine. pagulaste foorum detsembris kaks tuhat üheksateist, käesoleval aastal niisiis sellega siis hakkab tegelema järgmine koosseis ning loodetavasti saame juba selle planeerimisele siiski mõelda. minu jaoks oli oluline, et parlament osales, paljud erinevad riigid, meie partnerid lõunapoolkera riikides, kõik olid väga rõõmsad selle üle, et parlament osales, et Euroopa Parlament näitas tugevat toetust ÜRO protsessile ja loodetavasti see jätkub ka tulevikus. aitäh, Claude! aitäh, Linda! ja jagame igati sinu analüüsi, aitäh seal käimast, see oli ka väga hea aruanne. ka libekomisjoni kolleegid Cecil ja teised äh, jagavad seda toetust. ja aitäh ka selle analüüsi eest. ja nüüd läheme külaliste juurde. esindavad erinevaid Euroopa erinevaid ameteid, kõigepealt Lotte Knudsen, kes on EAS-i juhtivdirektor ja kes saab umbes viieks minutiks sõna. suur tänu, esimees. kõigepealt suur tänu Linda McEvanile ja tema meeskonnale, kes detsembris Marrakechis käisid, suurepärane lähetuse aruanne ja eelkõige suur tänu tugeva ja vankumatu toetuse eest rahvusvahelisele rändekokkuleppele ajal, mil teie avalik toetus äh, tõesti äh, muutis olukorda, volinik Avramopoulos samuti, EAS, meie mõlemad tahaksime taha, väljendada oma sügavat äh, tänu selle vankumatu toetuse eest, mida Euroopa Parlament üles näitas. mitte ainult, mitte kõige, ainult viimasel hetkel, kui teemasid arutati, vaid algusest peale, protsessi algusest peale näitasite üles oma, oma panust ja soovi äh, rände haldamise teemades kaasa lüüa kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, nii et suur tänu Linda McEvanile ja kogu delegatsioon, parlamendi delegatsioonile. rändekokkulepet äh, lõppkokkuvõttes toetati Marrakechis ja natuke hiljem ka New Yorgis. see on nüüd saanud tõsiasjaks ÜRO tasandil ja nagu teate, see ei ole siduv, kuid see on inspiratsiooni allikaks saame edasi liikuda praktiliste tegudega ja seda saavad teha kõik partnerid selle alusel. see, meil on kommunikatsioonistrateegia muidugi äärmiselt vajalik selles osas, mida see endast kujutab, kui me hakkame liikuma järgmisesse etappi. aga mida me nüüd teises etapis ette võtame? käimas on ettevalmistustööd nii Genfis kui New Yorgis. mõte on, et rahvusvaheline rändekokkulepe peaks parandama rahvusvahelist koostööd rände vallas, lisandväärtus seisneb selles, et see on raamistik, kuid väga paindlik raamistik riikide koostööks nii kohalikul, regionaalsel, riiklikul kui ülemaailmsel tasemel. partnerluste ülesehitamine on selle keskmes äh, nii transiidi kui, kui lähte, kui sihtriikide koostöö selles raamistikus, mille, millega peame nüüd siis ähm, jätkumete kontekstis tegelema, siis päris palju Euroopa Liidus on juba ka käimas ja paljud Euroopa Liidu sammud rände osas on olnud osa meie poliitikatest juba varem. see peaks olema ka, ka osad, see ongi tegelikult osa järelmeetmetest rändepaktile praktilisemas mõttes näeme nüüd aga seda, et Genfis on rändevõrgustik äh, praegu loomisel, see oli osa rahvusvahelisest rändeleppest. see on võrgustik, äh, mil, mis on väga praktilise iseloomuga, annab näiteks äh, nõu riikidele. see pakub ekspert, teadmisi, see lähtub vägagi nõudlusest, äh, riikidest, kes soovivad järelmeetmeid näha rahvusvahelisele kokkuleppele, see kõik toimub Genfis. Äh, kõigepealt siis selle keskuse võrgustiku loomine, kus me kogume teadmisi, ekspertteadmisi selleks, et aidata riike, kes võivad taotlusi teha abi või sisendi jaoks ja samal ajal on rahastamismehhanism, mida praegu luuakse vabatahtlikeks panusteks nendelt riikidelt, kes võivad olla huvitatud sellest, et äh, abistada partnerriiki, anda neile tehnilist abi või äh, suutlikkust aidata neil üles ehitada, nagu seda näeb ette rahvusvaheline kokkulepe. ja kolmas aspekt selle võrgustiku juures, äh, mis puudutab rahvusvahelist rändeorganisatsiooni Genfis, rahv-, globaalne teadmiste platvorm, selleks, et koguda võimalikult palju infot rände kohta. selle, selle vajadusest on alati räägitud, rohkem fakti ja teadmistepõhist infot on meil vaja ja tegevust. see saab olema oluline osa sellest keskusest. seda hetkel öö, ähm, valmistatakse ette, see on alles väga esialgses staadiumis. ja see kõik toimub Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni koordineerimisel New Yorgis on ka jätkutegevusi. Äh, järgmisel nädalal äh, tuleb ahvetisse peasekretär ja New Yorgis tehakse praktilisi ettevalmistusi jätkumeetmesteks, sest rahvusvahelise kokkuleppe mõte on ka selles, et see peaks olema jätkuv töö. ja jätkumeetmed on kavas rahvusvahelisel rändefoorumil. see saab olema see koht, kus vastastikku õpitakse, räägitakse parimatest tavadest. see on ka parlamendi jaoks tähtis, et see on just ähm, paljude sidusrühmade kokkusaamiskohaks. mais-juunis tuleb see kokku kavade kohta ko see tuleb kokku iga nelja-viie aasta tagant ja mõte on selles, et vahepeal kohtutakse erinevate sidusrühmadega, erasektoritega, vabaühendustega, regionaalsete protsessidega, teiste foorumitega nagu Rahvusvaheline Rände- ja Arengufoorum ja ka parlamendid, selleks, et saada nii palju teavet kui vähegi võimalik, mida siis koondatakse selleks, et iga nelja aasta tagant ülevaateid koostada, see on käimasolev protsess ja peamine punkt on see, et kõike seda tuleb näha kui protsessi, mida juhivad riigid selgelt, see on jätkuv töö, mis on ühtlasi paindlik ja ühtlasi kaasav. nii et riigid saavad osaleda ja toimida omal tasandil. selle ülemaailmse teema osas kus me kõik teame, et meil on vaja kollektiivseid lähenemist pikas perspektiivis. ma arvan, et sellega minu poolt kõik. suur tänu, härra esimees. Um, suur tänu, Lotte, selle eest. nüüd aga liigume edasi Rahvusvahelise Migratsiooni või Rändeorganisatsiooni esindaja juurde, kes annavad meile samuti ülevaate sellest, milline asjade seis on. Olle Henrikson, palun aitäh mulle sõna andmast. ülemaailmne kokkulepe annab meile lähenemisviisi selleks, kuidas riigid saaksid koostööd teha ja paremini koostööd teha selleks, et eh, rahvusvaheliste probleemidega paremini toime tulla. seal öeldakse, et liikmesriikidel on juhtiv osa selle rakendamisel. iga riik peab ise panema paika oma prioriteedid, nad peavad otsustama, millistele eesmärkidele keskendutakse ja nad otsustavad ka selle üle, millised eh, meetmed on kõige asjakohasemad nende kontekstis. Eh, rakendamist käsitletakse kokkuleppes, konkreetsed eh, meetmed on ette pandud. rände küsimus, küsimuste keerukust mõistetakse selles kokkuleppes paika on pandud teatav mehhanism, mis pooldab igapoolset kokku, koostööd, kahepoolset ja mitmepoolset ja see koosneb kolmest komponendist. ühenduskeskus, mis pakub tuge eh, seega ise, lisaks sellele ka teadmiskeskused ja ka eh, startup fond millega toetatakse projekte, millega rakendatakse kokkuleppe eesmärke. ja selle aasta märtsiks eh, peaks see kõik olema lõplikult paika pandud. eeldatakse, et eh, kokkulepe annab justkui aluse kõikidele eh, riiklikele plaanidele. ka järelmeetmeid käsitletakse ja järelevalvet ja seal äh, käsitletakse eelkõige rahvusvahelist rändefoorumit. nagu ka välisteenistusest juba öeldi, tegu on peamise rahvusvahelise platvormiga, kus on võimalik liikmesriikidel ja teistel sidusrühmadel rakendamist arutada, iga nelja aasta tagant kohtutakse alates kahe tuhande kahekümne teisest aastast, konsulteerimine praegu toimub eh, seoses nende tingimuste ja korraga ja minu teada peaksid need tingimused olema paika pandud selle aasta juuliks. kahe tuhande kahekümnendast aastast alates eh, piirkondliku tasand, piirkondlikul tasandil Eh, toimub samuti läbivaatamine ja rahvusvahelisel eh, foorumil seda ka arutatakse. ÜRO eh, toetab seda läbivaatamist ja selle tegemiseks on ÜRO loonud peasekretäri all rändevõrgustiku, selle võrgustiku eesmärkide hulka kuulub muuhulgas tõhusa tõhusate koordineerimissüsteemide tagamine liikmesriikide vahel ja tervikliku toimimise tagamine eh, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. samuti tagatakse head sidemed ÜRO struktuuridega igal tasandil. ja see võrgustik koosneb ÜRO süsteemide liikmetest ja tööd tehakse juhtivkomitee juht, juhtivkomisjoni juhtimisel Genfis luuakse selleks peasekretäriaat. rahvusvaheline rändeorganisatsioon toetab valitsusi ja loob keskse koostööpunkti kuid me toetame liikmesriike ka nende palvel. teeme koostööd liikmesriikidega, riikidega. valitsused või parlamendid, parlamentidel on oluline osa selle tagamisel, et kõik toimiks vastavalt eh, kogutud tõenditele kõik põhi, et kõik ei põhineks eh, hirmudel. lisaks rändekokkuleppele on meil ka ülemaailmne eh, pagulasi käsitlev kokkulepe, mida eh, kolleeg hiljem käsitleb ja need kaks kokkulepet eh, sõlmiti paralleelselt ja need toetavad ka teineteist. see on samuti oluline selleks, et aidata riiklikul tasandil probleemidega hakkama saada ja antakse teavet vahendite ja ressursside kohta. suur tänu tähelepanu eest! The... suur tänu! nüüd aga ÜRO poolt on meil siin Sophie McKennis, palun. suur tänu, juhataja, suur tänu selle võimaluse eest siin täna teie ees rääkida ja anda teile ülevaade ülemaailmse ülemaailmse pagulasega esitleva kokkuleppe kohta, tegu on väga hea võimalusega, olulise võimalusega seitsmendal veebruaril eh, kaks suurt vabaühendust eh, korraldasid siin Brüsselis ürituse, kus eh, osalesime meie, kus osales välisteenistus, rände ja siseasjade peadirektoraat ja teised selleks, et vabaühendustele ülevaadet anda sellest, milline on olukord seoses mõlema kokkuleppega, nii et see on võimalus järelmeetmeteks. ma arvan, et kõik liikmed teavad, et meil on kaks kokkulepet, mina räägin praegu pagulasi käsitlevast kokkuleppest, see kiideti heaks kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris ja tegu on mittesiduva operatiivvahendiga selleks, et liikme, et riikidevahelist koostööd edendada ja pärast kaheaastaseid arutelusid see sõlmiti Eh, kodanikuühiskond eh, ja teised eh, sidusrühmad olid sinna kaasatud. Nendes riikides, kus on kõige rohkem pagulasi, lihtsustatakse investeerimist, nii valitsus, valitsus, riiklikku investeeringuid kui avaliku sektori investeeringuid ja pakutakse teenuseid selleks, et nii pagulasi toetada kui ka vastuvõtvaid riike. juurdepääs haridusele on midagi, mida toetatakse ja keskkonna mõjudega tegeletakse just, mis on seotud pagulaste vastuvõtmisega. erinevaid vahendeid kaalutakse selleks, et, et per-, parem, perekondi paremini ühendada, haridusküsimusi lahendada, väärikus ja turvalisus seoses pagulastega on esikohal edusamme mõõdetakse iga nelja aasta tagant eh, rändefoorumil. valimis, eh, valitsused on lubanud anda eh, ülevaate headest tavadest seoses näiteks ümberasustamise ja rahastamisega. Foorum toimub seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal detsembril Genfis ja ettevalmistused juba käivad. ja seda korraldavad koos pagulaste ülemvoliniku amet, ÜRO peasekretär eh, võtab eh, samuti osa. ja veel nende mõne minuti jooksul tahaksin anda ülevaate sellest, eh, mis seal toimub. Foorumil on kolm peamist elementi, ministrite tasandil kohtumine riikide ja teiste sidusrühmade jaoks, kus on võimalik võtta endale kohustusi seoses kokkuleppega ja nagu Lotte juba ütles, see ei ole ainult eh, valitsuste jaoks, vaid ka parlamentidele, vabaühendustele ja teistele olulistele sidusrühmadele ja teine element on platvorm, kus häid tavasid vahetatakse ja vaadatakse, kuidas vastutust on paremini võimalik jagada ja kolmandaks antakse võimalus vaadata, millised on olnud edusammud üks aasta pärast selle kokkuleppe sõlmimist või nende ratifitseerimist liikmesriikides. Eh, kaasrahastamise süsteem luuakse selleks, et eh, sidusrühmadele ja riikidele anda võimalus eh, seda edendada. ja nagu mina saan aru Genfi kolleegidelt, on täna see päev, kus saadetakse kutsed välja ja ka tegevuskava saadetakse välja ja aprillis saadetakse laiali dokument selleks kohustuste võtmise protsessiks, mis annab sellest ju, selle kohta juhised. pagulasfoorumi kohta veel kolm peamist koosolekut toimuvad, toimuvad seal kahekümne üheksandal märtsil, esimene, teine kahekümne viiendal juunil ja kolmas kolmeteistkümnendal novembril. ja päevakord jagatakse või saadetakse laiali enne neid kohtumisi. esimene kohtumine toimub eh, selleks, et arutada kohustuste võtmist ja näitajaid eh, seoses sellega. Eh, pagulaste ülemvoliniku amet annab ülevaate edusammudest ja me anname ka tagasisidet, kui seda soovitakse. samuti Euroopa Liidu esindus Genfis teeb seda. nüüd ka teistest elementidest, mis sellega on seotud, Foorumiga on seotud, kolmeaastane strateegia pannakse paika seoses ümberasustamisega. Euroopa Parlament on ümberasustamist väga toetanud ja me oleme üritanud edendada kahe tuhande üheksateistkümnendaks ja kahekümne, kahekümnendaks aastaks seda äh, me loome ülemaailmse akadeemilise võrgustiku selleks, et toetada eh, kokkuleppe rakendamist eh, ja ka pädevustöörühm. me täname parlamenti ja kõiki Euroopa Liidu asutusi eh, selle toetuse eest kokkuleppele. suur tänu ka selle töö eest, mida pagulaste ülemvoliniku amet teeb ja aitäh selle eest, et te andsite meile ülevaate selle kohta, kus me praegu oleme meil on siin kolleege lähetuselt ja ka teisi kolleege, kes soovivad sõna võtta. nii et anname neile sõna. kas meil järgmine kuulamine algab kell pool neli? jah, tõepoolest. nii et kui te soovite sõna võtta, siis palun ma teilt, et te teeksite seda kahe minuti jooksul. suur tänu ja suur tänu Linda Mä-, Lindale ka meie delegatsiooni juhtimise eest ma tahaksin korrata samuti seda, et oli väga oluline, et me olime seal pärast seda, kui Euroopas väga palju ajakirjanduses või kui väga palju eh, negatiivselt räägiti sellest kokkuleppest ja sellepärast oligi oluline, et me oleksime ise seal kohal. ma väga hindan seda, et ÜRO ametnikud võtsid meie jaoks aega, kuna nemad mõistsid samuti seda küsimust. kui proua Skribini saaks istuda, palub kõneleja oli keeruline keskenduda. oli selge, et ÜRO hindas seda, et me seal olime, kuna meil õnnestus kõikide ametnikega kohtuda. ma arvan, et tõeline probleem on see, milline on olukord praegu, kuidas see, kuidas selline lõhestunud Euroopa toetab Marrakechi kokkuleppe, kokkuleppega edasiliikumist kuidas me Aafrika riikidega tegeleme, kuidas me neile seletame, et meil on raskus, raskusi selle uskumisega, et te olete usaldusväärne partner, kuna kui Aafrika riigid meile ütlevad, et neil on raske uskuda, et me oleme usaldusväärne partner, kui meil ei õnnestu selles isegi kokku leppida. räägitakse ka inimeste tagasisaamisest selles kokkuleppes, tegu on äh, väga huvitava kokkuleppega, kus on õigused ja kohustused välja toodud kõikide poolte jaoks. nii et ma arvan, et raskus seisneb selles, kuidas rändekokkulepe toimima panna. seda samal ajal, kui Euroopa poolt ei näidata üles sellist tuge, nagu oleks vaja. nii et keegi võiks selle üle ka mõelda kui räägitakse sellest, kuidas rohingjadega eh, ümber käia, siis ka selles osas on eh, rändekokkulepe eh, kasulik dokument, aga meie eurooplastena näeme üsna naeruväärsed praegu välja. suurem osa nendest, kes jäid erapooletuks ja hääletasid vastu, olid Euroopa Liidu liikmesriigid, nii et USA, Iisrael ja meie. suur tänu, Henrique, palun suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada selle teabe eest, mis meile esitati ja suur tänu tehtud töö eest, mida välisteenistus on teinud ja ka ÜRO eh, amet ja ka ÜRO tervikuna selleks, et eh, oleks võimalik edusamme teha rändekokkuleppe ja ka pagulasi käsitleva kokkuleppe osas. tahaksin jätkata Judith Sargentini joont. ja tema ütles, et äh, viimane etapp Marrakechi, Marrakechis oli väga masendav Euroopa Parlamendil. Euroopa Parlament on alati toetanud mõlemaid äh, kokkuleppeid. me alati äh, olime selle poolt, et eh, meie häält oleks kuulda, kuna me mõistame, et ränne on ülemaailmne probleem ja mitte ainult eh, täna, vaid eh, aastakümnete jooksul tänasest alates ja see mõjutab kogu maailma tervikuna, mitte ainult neid riike, kuhu rändajad ja pagulased jõuavad. tegu on sellise küsimusega, mis on olemas kõikidel kontinentidel ja on tõsi, et paljudes maailma piirkonnades on olukord palju hullem kui meil Euroopa Liidu piiridel. kahjuks oli selge see, et mõned liikmesriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid järgisid USA ja teiste eeskuju, kus oli võõravihane, võõraviha ja eh, sisserändajate vastast retoorikat või siis ei tahetud eh, mingit kindlat poolt võtta. nii et Euroopa Liidust eh, paistis kindlasti solidaarsuse puudumine, ma tahtsin ainult sellele tähelepanu pöörata või tähelepanu juhtida. ja Euroopa Parlamendil ei ole või sellel parlamendil ei ole võimalik jälgida, järgida seda, kuidas eh, edasine tegevus toimub, aga me peame edastama selle sõnumi järgmisele koosseisule, et eh, selgeid meetmeid tuleb võtta ja liikmesriigid peavad täitma võetud kohustusi. seda isegi juhul, kui tegu ei ole kohustusliku või siduva kokkuleppega aga pagulased eh, ja rändeküsimused on kindlasti meiega veel tükk aega. Cecil, palun. Grazie, Claude. Ringrazio anch'io per. jah, suur tänu, Claude. ka mina tahaksin tänada meie kõnelejaid kogu saadud teabe eest ja ma tahaksin märkida ka seda, et Euroopa Parlament eh, ja see, et Euroopa Parlament oli Marrakechis kohal, oli väga oluline. mina olen alati seda algatust toetanud aga on oluline see, kuidas me seda välja näitame. et oli oluline, et me seda ka Marrakechis tegime. Eh, ma tahaksin toetada kolleege, kes enne mind rääkisin, ühelt poolt on meil liikmesriikide hulgas solidaarsuskriis ja poliitiline kriis. teisalt peame me aga ka komisjoni rolli meelde tuletama. tegu ei ole lihtsa rolliga, aga kui Euroopa Liit eh, tahab eh, mitmepoolsete kokkulepete eh, maastikul enda usaldusväärsust tõestada, siis tuleb oma tööd teha. ja eriti kehtib see liikmesriikide, liikmesriikidele, kellel ei õnnestunud või kes ei suutnud omavahel kokkuleppele jõuda. Euroopa kõikide oma institutsioonidega peab seisma selle protsessi eh, osas kindlalt, peab seda toetama ja komisjon peab võtma selle olulise vahendava osatähtsuse. aga ka parlamendi roll ei ole mitte vähetähtis. me peame olema eh, hästi kursis ja meid peab pidevalt teavitama asjade käigust me oleme selle nimel palju vaeva näinud, aga rände osas ise eh, rändekokkuleppe rakendamine maailmas on oluline, aga peame vaatama ka eh, pagulaste küsimust, on mitu eh, seadusandlikku ettepanekut praegu, mida me arutame. nii et me peame need ettepanekud võtma oma tähelepanu keskmesse me peame maailmale näitama, et me oleme sellesse küsimusse kaasatud, et muutused toimuvad. ja mis puudutab pagulasi käsitlevat kokkulepet, siis on oluline, et me vaataksime ka Dublini kokkulepet. ma saan aru, et see on oluline Euroopa Liidule, aga me peame edastama seda sõnumit, et me oleme siin kindlalt seda meelt, et me tahame selle protsessiga lõpule jõuda ja veel üks oluline aspekt on see, et järelmeetmed peavad eh, hõlmama ka meie parlamenti, aitäh. aitäh, siin on käimas ka teine seadusandlik arutelu sel teemal ja see kõik eh, jookseb omavahel kokku. Eh, kas kolleegidest soovib keegi veel sõna, enne kui Lindale annan tagasi sõna? aitäh, suur tänu ka selle distsiplineerituse eest, sest aega on vähe. Linda, suur tänu, kolleegid rõhutades selle protsessi tähtsust ja nagu Hendrik ütles, tegemist on pikaajalise teemaga ja ei ole võimalik lahendada seda lühiajaliste poliitikatega. tahtsin äh, seoses ka Briti meedias avaldatud raportitega sel nädalal öelda ma ei tea, kui palju te olete kursis sellega, aga Aafrika Liidu poolne raport, kus on öeldud, et nad ei soovi teha koostööd Euroopa Liiduga rände teemal tervikuna ja eriti, mis puudutab neid piirkondlikke maabumisplatvorme nii et Briti meedias on olnud äh, eelmisel nädalal pikk arutelu sel teemal, ma ei tea, kui te ei ole kursis, siis ma võin selle saata ja siis saate kommenteerida, ma ei tahtnud, äh, et äh, peaksite hakata kommenteerima, kui te ei ole lugenud neid aruandeid. ja ka riigijuhtide vahel on olnud arutelusid rände teemal, ma ei tea, kas oled valmis seda kommenteerima? ma ei tea, kuidas seda nüüd teha, kas kolleegidest härra Henrik Sessovi soovivad ka omalt poolt nendes punktides sõna. see on täiesti teie otsustada, kas te soovite või mitte. et kui mitte, siis me võime arutelu lõpetada. tahtsin tänada südamest Lindat ja kõiki kolleege, kes äh, käisid missioonil Marrakechis, see oli väga keeruline, ähm, kõik kolleegid, kes veel soovisid minna ja kes ka käisid seal Devist ja Inimõiguste Komisjonist ja ka libe komisjonist, me kõik panime sellesse päris palju ressursse ja suur tänu kõigile, kes eh, seda logistiliselt koordineerisid ja selle võimalikuks muutsid, suur tänu ka välisteenistusele, ÜRO pagulaste ülemkomissarile, rändeorganisatsioonile ja kõikidele teistele, kes kaasa aitasid. see tegevus peab jätkuma, me peame tegutsema ühiselt, et saavutada lisandväärtus selles protsessis ja nagu Judith ka ütles, et me peame vaatama, kus need asjad kõik valesti on läinud, arvestades ka poliitilisi suundumusi ja me ei tohi samas kaotada hoogu. nii et äh, jätkame sealt, kus me praegu pooleli jäime, Linda tahtis ta teha omapoolse avalduse arengute kohta äh,. arengukomisjoni poolt meie komisjon viisteist nelikümmend viis kuus kuu kaks äh, tuleb uuesti kokku, nii et üks korrus kõrgemal, viisteist nelikümmend viis ja lõpetuseks, Claude, see on ilmselt äh, meie viimane ühiskomisjonide kohtumine, äh, ma ei tea, et rohkem oleks kavas, aga kes teab, ja Brexiti protsess jätkub, palju ebakindlust on, nii et ega midagi kindlat siin ei ole, aga suur-suur tänu seni tehtu eest. aitäh Lindale, Arengukomisjonile, kõikidele teie töötajatele ja ametnikele, oleme väga tänulikud koostöö eest nii sellel teemal kui ka teistel teemadel, hetke pärast hakkan vist kohe nutma, aga äh, viisteist nelikümmend läheb meil kuulamine edasi ja seni väike paus